Dear colleague, we can start now. kallid kolleegid, me võime nüüd alustada, meil on aeg alustada. kas äh, te ist-, võtaksite istet, palun? okei okay., allora we can start now. niisiis võime alustada alustame oma täna hommikust koosolekut E täna hommikul tuleb meil hääletada ühte raportit ja kolme arvamust. esinaine vabandab ja ütleb, et üritab leida oma hääletuskaarti. niisiis, esimene raport, mida me hääletame, on härra Krasnodebski raport. kahjuks härra Krasnodebski ise täna kohal olla ei saa, tal on selleks tõsised isiklikud põhjused, miks ta siin olla ei saa aga tahaksin tänada Jadiga Visnevskat, kes on äh, täna siin. kes loeb ette raportööri avalduse, palun. suur aitäh. härra Krasnodemski vabandab, et ta täna siin kohal olla ei saa tal on selleks tõsised perekondlikud põhjused ja ta peab seetõttu olema Varssavis. Äh, härra Krasnodevski tahab tänada kõiki neid saadikuid, kes esitasid muudatusettepanekuid Neid äh, oli kakssada nelikümmend kaks ja samuti tahaks härra Krasnodemski tänada kõiki seitsme fraktsiooni variraportööre, kes väga aktiivselt selle raporti koostamisel osalesid. professor Krasnodemski tahab, äh, tahab öelda ka seda, et äh, kompromissides on peaaegu kõikide fraktsioonide muudatusettepanekud kajastamist leidnud Äh, kõige olulisemates punktides on äh, kompromissid leitud ning härra äh, Krasnodebski arvates ei ole see raport ainult soovide nimekiri, vaid tõesti räägib sellest, mida Euroopa Liit hariduse vallas tegema peaks. professor Krasnodebski tahab ka sekretäriaadi töötajaid tänada Anna-Maria Nogeirat ja Markus Pretselit, aitäh! Eh, suur aitäh! suur aitäh, et te tutvustasite meile raportööri seisukohti. ja loomulikult suur aitäh ka äh, raport, variraportööridele. ja ka mina tahaksin omalt poolt tänada sekretäriaati tehtud töö eest. tegemist on olulise raportiga, sest see raport ajakohastab äh, strateegilist äh, raamistikku, äh, mis meil haridus- ja koolitusalase koostöö vallas on. ma näen, et kompromissettepanekuid on üsna palju ja hääletus on üsna pikk, seega teeme kohe algust. Eh, niisiis, esimene punkt, kes on vastu, kes on poolt vastu võetud? vabandust, kes on poolt, ütleb esinaine uuesti. jah, hommiku, hommikune aeg, niisiis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd läheme muudatuse nelikümmend neli juurde, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse. kas te tahate kontrollida neljakümmend kuute? hästi, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kas me saame proua Hanipooli hääle ka lisada, sest tema on variraportöör ja tal ei ole hääletuskaarti kaasas ja isegi äh, proua Hannibali häälega on see tagasi lükatud. ma loodan, et proua Hannibal saab oma kaardi varsti siia nii, nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletus on alanud, muudatus nelikümmend üheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend poolt vabandust. ei, me peame minema nüüd kompromissi kuus juurde, kompromiss kuus, kes on poolt va, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm nüüd, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas teie olite vastu? hästi sellepärast, et mõnikord ei ole selge, kes kuna kätt tõstab, nii et kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. edasi viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatus viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime seda, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus ei, siiski kompromiss üheksa hoopis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nüüd seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me võime seda kontrollida, niisiis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme, poolt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, aga kontrollime hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kaheksakümmend nüüd, muudatus kaheksakümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud aga kontrollime igaks juhuks, hääletus on alanud, kaheksakümmend viis. vabandust, ütleb proua esinaine. kaheksakümmend neli võeti vastu, see tähendab, et läheme otse kompromissi üksteist juurde. kompromiss üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nüüd kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda. hääletus on lõppenud üheksakümmend kaheksa nüüd, üks hetk. ei, siiski. üheksakümmend neli lükati tagasi, üheksakümmend viis nüüd. vabandust, üheksakümmend neli võeti vastu, ütleb esinaine. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kompromiss neliteist, see on järgmisel leheküljel, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromi-, muudatus sada neliteist, see on järgmisel leheküljel, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nüüd sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. me võime seda kontrollida, aga minu arvates võeti see vastu. niisiis, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks, vabandust, sada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, aga kui soovite, siis võime seda kontrollida. nüüd sada kakskümmend kaks. Te soovite eelmist kontrollida, hästi. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, suuline muudatus raportöörilt, muudatus üks on see poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss üheksateist see on järgmisel leheküljel, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatud sada nelikümmend viis, poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kuus, poolt, vastu, vabandust, need kaks on identsed, nüüd kompromiss kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, nüüd kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada viiskümmend nüüd, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaks poolt, vabandust, sada viiskümmend kuus on see muudatus, mida nüüd peame hääletama. poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, hääletus on alanud, muudatus sada viiskümmend kuus hääletus on alanud. nii, te ei tõstnud oma käsi korralikult, aga nüüd on hääletus lõppenud ja see on tagasi lükatud. nüüd on asi selge, aga enne ei olnud selge. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatus sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd muudatus sada kaheksakümmend kaheksa, see on järgmisel leheküljel, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend see on eh, eelmisega identne, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd sada üheksakümmend viis. ei, see langeb ära. poolt, vastu, erapooletud, tagasi sada üheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, võib-olla võeti vastu. jah, võeti vastu. sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, sada üheksakümmend viis võeti vastu kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nüüd kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud vastu võetud, muudatus äh, kakssada kolmteist, see on järgmisel leheküljel, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus äh, kakssada kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võe-, tagasi lükatud, vabandust, kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd muudatus kakssada kolmkümmend seitse. see on järgmisega identne, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, nüüd kompromiss kolmkümmend kolm poolt. ei, tulemus oli täiesti selge, me ei kontrolli, ütleb esinaine kolmkümmend kolm nüüd kompromiss kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend neli nüüd, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga me võime vist kontrollima, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vabandust, kakskümmend üks üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga te tahate seda vist kontrollida. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolm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 hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kas kõik on nüüd hääletanud? niisiis kahekümne kahe poolthääle ja kolme vastuhääle ja kolme erapooletuga on see raport vastu võetud ja õnnitlused äh, meie raportöörile ja ka tema esindajale. aitäh kõigile, aitäh variraportööridele ja ka teistele Bene. Passiamo. Allora, ora noi abbiamo la, il mio rapporto. Niisiis, järgnevalt äh, siis äh, järgmine raport, äh, nimelt arvamust, mis puudutab sotsiaalset kaasatust ning integratsiooni tööturule pagulaste puhul, suur aitäh ütlen kohe siin algust, alustuseks variraportööridele, eh, kolleegidele Šuntisele, Maragalile ja teistele. Eh, te olete väga intensiivset koostööd teinud, eh, positiivseid kompromisse oleme samuti leidnud ning tahaksin tänada ka sekretäriaati toetuse eest. ma arvan, et on väga tähtis, et haridus ja kultuurikomisjon äh, võtab sõna mitte ainult teemal, mis oluliselt puudutab meie tööturgu, vaid tegelikult äh, ka äh, meie teemade valdkonda tervikuna, sellepärast et ilma igasuguste ligipääsudega ta haridusele, kõrgharidusele ja nii edasi puudub integratsioon ja Euroopa tänased faktid näitavad seda väga ilmekalt. Need teemad, mida me siin puudutame, on väga tähtsad ja mina loodan, et Äh, sellega ollakse ka päri siin laialdaselt. kahekümne viiendaks maiks äh, nähti ette esialgset hääletamist tööhõivekomisjonis, nüüd on see kolmekümnendaks maiks edasi lükatud, aga jõuame nüüd hääletamise juurde ja tänan teid. esimene äh, ettepanek poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. edasi muudatusettepanek neliteist kes on selle poolt, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud. viisteist. neliteist, kontrollime palun elektrooniliselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist eh, osade kaupa sotsiaaldemokraatide palvel, esimene osa kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. edasi, kaheksateist. kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist. vabandan, see on tagasi võetud, ütleb esinaine. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, poolt veel kord, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kolmkümmend kaks osade kaupa äh, Rahvapartei palvel esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud nelikümmend. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm, ütleb kõneleja. ei, viiskümmend kolm parandab ennast. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud kontrollime, aga võib-olla on see tagasi lükatud, aga igal juhul viiskümmend seitse, palun hääletame. hääletus on lõppenud. ja tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. minu arust on see küll vastu võetud, aga kontrollime palun hääletamine on alanud, seitsekümmend kuus ja lõppenud. vastu võetud. ei, tagasi lükatud, äh, selge. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud, kompromiss kuus. kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, poolt veel kord, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üks kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusepanek üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, palun, elektrooniliselt hääletamine lõppenud. vastu võetud. sada üks. raportöörilt poolt ja kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud, sada kaks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm osade kaupa äh, sotsiaaldemokraatide palvel, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud teine osa, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võet-, tagasi lükatud, sada viis. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus. poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. nüüd edasi, kompromiss üheksa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme, kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, poolt, vastu, kas me võime võtta selle hääletuse plokis? kolm kuni kuus, üks, kaks. nõus? ja nüüd, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi lõpphääletus, mis on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend neli vast-, poolt, kaks vastu ja üks erapooletu häält. suur aitäh äh, kõigile koostöö eest. nii et äh, väga hea äh, sõnum, mida me parlamendina praegusel hetkel oleme edasi andnud. nüüd jõuame siis järgmise arvamuse juurde. kolleeg Strojevski on selle ette valmistanud, mis puudutab mitmeaastase finantsraamistiku kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend valimiste järgse läbivaatamise ettevalmistamist, Euroopa Parlamendi tähelepanekuid enne komisjoni ettepaneku valmimist. tahaksin küsida kolleegide käest, kas teil on midagi öelda? suur tänu, teen lühidalt, ütleb äh, raportöör, siin ei ole kompromisse kokku lepitud, ma ei taha, et see halvasti mõjuks, aga muudatusettepanekud äh, ei vaja seda, et me kompromissettepanekuid koostaksime. nüüd eh, teiseks tahaksin tänada kõiki. meie kõik eh, siin meie komisjonis, hoolimata fraktsioonilisest kuuluvusest, olime sellisel arvamusel, et Euro Erasmus pluss on kõige olulisem programm. me tahame meie väljavaateid parendada, me tahame Äh, seista selle eest, et kultuuriline paljusus oleks süvendatud ning tähtis on ka see, et Junckeri kavast saaksime me võimalikult palju võimalusi. tahaksin tänada kõiki konsensuse eest, head kolleegid, aitäh! E suur tänu! ja siin äh, oleme ka teinud ettepaneku nimelt äh, oluline on see, et me oma olulised prioriteedid äh, peaksime äh, silmas. suur aitäh teile kõigile töö eest ja kaastöö eest, ütleb esinaine ja nüüd läheme muudatusepaneku üks juurde. kes on poolt? vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. teine, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, poolt, vastu, erapooletud, võib-olla on tagasi lükatud, aga kontrollime, ütleb esinaine. hääletamine on alanud ja lõppenud. tagasi lükatud. neli. poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud viis, poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud kuus, poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud seitse, poolt, vastu, erapooletud ehk on tagasi lükatud, aga kontrollime palun nii et hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud kümme poolt. osade kaupa hääletamine, vabandab esinaine. nii et esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii, olete erapooletu, ei vastu, siis tagasi lükatud. teine osa võime kontrollida, aga selgelt on see tagasi lükatud. olge head, hääletame siis. hääletamine on lõppenud. enamik vastu, tagasi lükatud. teine osa, kes poolt? ja vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. üksteist. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud äh, ja vastu võetud neliteist. Läheme kuueteistkümne juurde, ütleb esinaine hoopis. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist langeb ära. kaheksateist juurde läheme kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist langeb ära ja kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kahtekümmet ühte ja hääletame. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kuus veel kord, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus. hääletus on alanud ja lõppenud. kakskümmend kaks poolthäält, kaks vastu ja kolm erapooletut häält Äh, härra Strojevskile tunnustavad sõnad ja variraportoritele ja sekretäriaadile ka. järgmisena Angel Zambaski arvamus ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine. kolleeg härra Zambaski lend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 vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist. me võime kontrollida eelmist, hääletus algab. hääletus lõppes. tagasi lükatud ühe häälega. viisteist poolt, vastu, erapooletud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 poolt, vastu, erapooletud. soovin kontrollida kolmekümnendat. hääletus algab. hääletus lõppes. võib-olla tagasi lükatud, ei ole. vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, järgmisena kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend, poolt, vastu, erapooletud, soovin kontrollida, viiekümnendat hääletus algab, hääletus lõppes, tagasi lükatud. märkus ilma mikrofonita kui te lubate korrata seda hääletust, siis on teist väga kena. viiskümmend. poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud. ma sooviksin korrata igal juhul vahe on üks hääl. hääletus on endiselt avatud, me viime läbi sama hääletust, ma arvasin, et me peame kordama ja hääletus, elektrooniline hääletus on lõppenud, võime nüüd hääletuse lugeda lõppenuks. kas te olete hääletanud? tulemus on sama, kaksteist kaheteistkümnele igal juhul äh, kolleegid olid lahked. viiskümmend üks. viiskümmend üks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend seitse, osade kaupa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, järgmisena viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kuus osade kaupa äh, Rahvapartei nõudel, esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kontrollime teist osa, hääletus algab. hääletus lõppes, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena lõpphääletus, hääletus algab hääletus lõppes. kakskümmend kolm poolthäält, vastuhääli ei ole, neli erapooletut. õnnetlused kolleegile Bogdan Zdrojevskile ja variraportööridele. ja suur tänu eh, ka sekretäriaadile Allora, ora finite le votazioni, abbiamo... sellega on elektrooniline hääletus lõppenud. ja meil on nüüd päevakorras punkt kümme. Mm, kolleeg Strojevski arvamuse kommenteerimine Euroopa Liidu strateegiline teave võitluseks kolmandate isikute propaganda vastu ma tänan kõiki seni tehtud töö eest ja nüüd annan sõna härra Zdrojevskile, tegemist on äärmiselt tundliku teemaga. ja meie komisjonil on väga palju öelda selle teema kohta, see on väga huvitav. palun, kolleeg, sõna on teil. ma vabandan. ma annan sõna ka teistele kolleegidele, kuid kõigile äh, varireportööridele ja siis komisjoni liikmetele üheks-kaheks minutiks. suur aitäh, lugupeetud esinaine, ma tahaksin tänada kolleege kes saatsid mulle oma ettepanekuid, aga ühte asja tahaksin ma kõigepealt öelda ja see on väga oluline eelkõige meie komisjoni jaoks. kõigepealt eh, me peame eh, mõtlema sellele, et Venemaa propaganda eh, on midagi, mille vastu me hakkame võitlema väga hilja. Venemaa on oma meediakanaleid Euroopas ja kogu maailmas tugevdanud, tugevdanud ja see protsess algas juba kaheksa aastat tagasi, me oleme juba väga hiljaks jäänud. ja asi ei ole selles, et me peaksime vastama propagandale oma propagandaga. ei, me tahame sellele propagandale vastu astuda tõega. me tahame anda inimestele väga head informatsiooni, asi ei ole selles, et me tahaksime oma vastupropagandat teha me tahame Vene propaganda tõese informatsiooniga ümber lükata, olukord ei ole lihtne asi ei ole ainult Venemaa huvide kaitsmisest Euroopas, asi eh, puudutab eh, ka eh, Venemaa, asi puudutab ka seda, mis toimub meil ida poolt, ma pean siin silmas näiteks islamiriiki ja islamiriigi poolset propagandat näiteks online meediakanalites meie siin Euroopa Liidus juba teame, et Venemaa propaganda on olemas, aga tihtipeale meie kodanikud arvavad, et on vajalik äh, jääda tagasi vaoshoituks. kus on tõendid selle kohta, et Venemaa propaganda üleüldse toimib? näiteks Krimmi sündmused, Krimmi hõivamine, siis äh, kogu info, äh, mis puudutab Donbassi olukorda äh, ja ka mõned muud sündmused, nagu näiteks Hollandi lennuki allatulistamine Need on kõik äh, olulised asjad, mis näitavad, kuivõrd oluline on see, et me oleksime valvsad, et me teaksime, et meil on tegemist propagandaga ja mitte informatsiooniga. Hollandi referendumi puhul kuuskümmend protsenti küsitletutest äh, olid äh, Ukrainaga assotsieerimislepingu vastu ja see on tõend selle kohta, et Venemaa äh, propaganda mõjub ning seetõttu on loodud ka selline vastav kommunikatsioonimeeskond, mis on selles raportis väga oluline punkt ja ma rõhutan, et mitte minu arvamuses, vaid just nimelt raportis. raportis räägitakse eelkõige sellest, et sõltumatuid meediakanaleid tuleb tugevdada, Euroopa peab panustama sellele, et tugevdada sõltumatuid meediakanaleid Euroopas. teiseks ja seda on rõhutanud Euroopa Komisjon ja ka mina olen sellele mõelnud, me peame meediaalast koolitust äh, parandama, iseäranis noorte hulgas. noored peavad suutma informatsiooni kriitiliselt hinnata. ja kolmandaks, me peame mõtlema ka sellele, et meie edu selles vallas on võimalik ainult siis, kui me tahame pikemaajaliselt äh, mingeid, äh, midagi ära teha, äh, kui me panustame diplomaatiale, kultuurilisele diplo-, diplomaatiale, seda on väga oluline rõhutada. oluline on Äh, anda hea ülevaade Euroopa Liidu poliitikas. oma komisjonis me räägime väga palju sellest, et me peame tugevdama neid institutsioone, kes kõnelevad meie tegevusest, kõnelevad sellest, mida me siin Euroopa institutsioonides te teeme äh, ja see raport, mida me täna arutame, äh, näitab seda, et kultuurikomisjon on juba aastaid juhtinud tähelepanu kõige olulisematele punktidele ja neid punkte tuleb rõhutada selle, seda enam, et ega see eriti palju maksma ei lähe, aitäh. aitäh. aitäh selle mm, väga tõhusa ettepaneku eest ja selle tõhusa tutvustuse eest äh, äh Äh, jah, äh, asi on selles, et me peame vastama mitte propagandaga, vaid äh, tõese informatsiooniga, aga nüüd annaksin siis sõna kolleegidele ja proua Ward kõigepealt. aitäh, esinaine ja suur aitäh ka raportöörile tehtud töö eest tegemist on väga hea arvamuse eelnõuga, mis hõlmab tõesti kõiki olulisi punkte, nagu sõltumatute meediakanalite toetamine, ajakirjandusvabaduse edendamine, hariduse roll ning meediaalane kirjaoskus ja sellise strateegilise kultuuridiplomaatia loomine Euroopa Liidu tasandil Eh, see tõepoolest eh, puudutab väga paljusid neid asju, millega meie komisjon tegeleb. ma olen nõus raportööriga, et need peavad olema sambad, millele see arvamus tugineb ja eh, need peavad olema need asjad, mida meie komisjon rõhutab. variraportöörina esitan ma muudatusettepanekuid, mis puudutavad nende seisukohtade edasiarendamist ja samuti tuleks mainida ka, et me peame pakkuma alternatiivset narratiivi Euroopa Liidus toimuva kohta ja see peaks sisaldama ka infot selle kohta, mis toimub regioonides ja sisaldama konkreetseid näiteid Euroopa Liidu tegevuse kohta ka kolmandates riikides, samuti infot selle kohta, milliseid võimalusi see loob inimestele, iseäranis noortele ning eh, ma olen kokku puutunud võimekuse loomise projektidega ja need projektid näitavad väga hästi, Äh, milline positiivne jõud Euroopa Liidul võib olla äh, ajakirjanduse vabaduse ja sõltumatuse aja, sõltumatu ajakirjanduse äh, toetamine on äärmiselt oluline. me arvan, et me peaksime toetama ka vangistatud ajakirjanikke ja inimõiguste kaitsjaid. mis puudutab meediaalast kirjaoskust, siis ma tahaksin rõhutada, kui oluline on võidelda online vihakõnede vastu me peaksime pöörama rohkem tähelepanu Twitteris ja Facebookis toimuvale. ning minu jaoks kõige olulisem on see, et äh, me pööraksime rohkem tähelepanu kultuuride vahelisele dialoogile, inimestevahelistele kontaktidele ja Euroopa Liidu kommunikatsioonistrateegia peab kaasama kohalikud kogukonnad ja kodanike ühiskonna Äh, pehme jõu äh, strateegiad ei ole edukad, kui nendega ei käi kaasas kultuuriline diplomaatia ja kultuuridevaheline dialoog Euroopa Liidu sees ja, ja riikide vahel ja me peame pöörama tähelepanu kultuurilistele ja sotsiaalsetele vahetustele, sest need aitavad võidelda eelarvamuste vastu, mis inimestel on ning selles kontekstis äh, on Euroopa Liidu delegatsioonid eh, just need, kes vastutavad eh, suhtluse eest partnerriikides, need delegatsioonid peavad säilitama ja isegi suurendama kontakte, mis neil on kodanikeühiskonnaga ning andma oma personalile vajaliku koolituse, et neil oleksid kultuuridevahelise suhtluse oskused. nii et, et jään ootama viljakat koostööd selles küsimuses raportööri ja variraportööridega ja see arvamus näitab, et meie komisjoni töö, eh, mida oleme oleme teinud just äh, meedia ja kultuuri rolli kohta välissuhetes, on ennast ära tasunud ja Euroopa Liit on vastu võtnud ka oma teekava äh, kultuuridiplomaatia osas. Äh, sellest teatas Federica Mora-, Mogherini ja volinik Navratitš möödunud nädalal Brüsselis, nii et, et tegemist on tõesti olulise sammuga edasi. niisiis tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on tõesti teinud väga suurt tööd selleks, et see küsimus päevakorda saaks ja Euroopa Liidu juhid on lõpuks ometigi aru saanud, kuivõrd oluline pehme jõuvahend on kultuur, aitäh! Grazie davvero Giuli e ora kolleeg Liuer. kolleeg Liuer, palun järgnevalt. Chairman uh,, well. suur tänu teile, esinaine ECR äh, laias laastus äh, tervitab seda, mis äh, selles arvamuses kirjas on ning ka see rõhuasetus, mis raportööl on seatud Vene Föderatsiooni propagandale, on minu arust õige. ma muidugi ei tea, kas viimase Hollandi referendumi hääletustulemused on just selle arvele pandavad, minu arust on see hoopis teine asi, aga vähemalt viide sõltumatule meediale on väga oluline ja see muidugi ei tähenda, et me peame Äh, enda poolt äh, kõik tegema selleks, et äh, Euroopa Liidu propagandat siin omalt poolt laiendada, minu arust kommunikatsioonistrateegia Euroopa Liidu poole pealt peaks hoopis selle asemel, et rõhutada, mis on positiivsed sõnumid Euroopa Liidu kohta, peaks siis keskenduma peamiselt ebaõige informatsiooni, desinformatsiooni vastu võitlema ja ma tunnen ja tunnetan selles arutelus juba, et väike segadus on hakanud tekkinud, tekkima mõningate kolleegide poolt, mida siis tähendab propagandaga võitlemine versus meie oma vaadete avamine Euroopa Liidu Äh, kohta ja Euroopa Liidu hüvede kohta, nii et ma arvan, et meie keskendumine on parem ja fookus on parem, kui me ütleme, mida pealkirjaski kajastasime, nimelt kolmandate osapoolte propaganda vastu võitlemine Venemaa ja teiste poolt. suur tänu! Äh, aitäh, ütleb Dominic Pild. Äh, mina tahaksin esitada ühe küsimuse, kui me räägime punktis kaks heast ja halvast meediast, siis äh, mis hetkest me otsustame, et mingi meediakanal on hea ja mingi on halb, sest minu arvates äh, sõltub äh, siin kõik ju tõlgendamisest. mulle näib, et see tekst on suunatud põhimõtteliselt Venemaa vastu Eh, eh, samas Euroopa Liit aga sõlmib suhteid Türgiga, kus eh, infovabadus ja sõnavabadus on kindlasti väga halvas olukorras. Türgi on teinud ettekirjutusi Saksamaa telekanalile D, samuti on blokeeritud Venemaa uudistekanalis Sputnik, tegelenud samuti on Äh, kritiseeritud ähm, Prantsuse ajakirjanik, äh, kes on kirjutanud Putinist. Ähm, ähm, minule te-, minul tekib küsimus, et kuidas me siin institutsioonis ikka suhtume pluralismi, äh, sellepärast et süstemaatiliselt kui me esitame muudatu-, muudatusettepanekult, näiteks me tegime seda möödunud nädalal, siis nendega ei arvestada, me, ma arvan, et me peame meenutama, mida ütles Voltaire, et ma ei ole nõus, mida ka teiega ütlesite, aga ma võitlen kogu hingest teie õiguse eest seda öelda, aitäh! Grazie, kolleeg Pilt. suur tänu teile ja nüüd äh, proua Toom, palun! Uh, suur tänu teile, esinejana, head kolleegid meie hulgast kõik äh, igapäevaselt loevad ja jälgivad äh, Euroopa meediat, mina olen äh, luge-, saan lugeda venekeelset meediat ja seetõttu uurin Ida-Euroopa, Läti, Valgevene ja muud meediat Äh, üleüldine ajakirjandustaseme äh, kukkumine äh, mõlemalt poolt kontinenti viitavad Ukraina kriisile. olen ise ka endine ajakirjanik, oskan seda vaadata ning igasugused ebatäpsused aina kasvavad vastavalt uuringutele venelased ei usalda Vene, lääne meediat ja viimastel aastatel on kõige tugevam lääne vastane meediakanal Venemaa poolt äh, Vene portaali, kus on võimalik lugeda äh, äh, erinevaid äh, lugusid, mikspärast on äh, Smith.com'ist äh, saanud niivõrd tugev läänevastane portaal? sellepärast, et inimesed on tegelikult väga tugevalt šokeeritud sellest, kuidas Euroopa meedia on desinformeeriv ning ideoloogiast kantud kohati ja ebatäpse infoga. aga kahjuks muidugi Estat.com äh, äh, meeskonna äh, töö on olnud ebapiisav, desinformatsiooni ei saa muidugi mingisuguseks analüütiliseks ajakirjanduseks pidada, kahjuks tegemist on klassikalise propagandaga, mina olen nõus, et tõesti, Vene meediast on saanud propagandamasin, aga meie tegelikult loome praegu täpselt samasugust asja peamine meeskonnatöö rõhk peaks olema pandud sellele, et Äh, neutraalselt ja usaldusväärselt jagatakse informatsiooni, sellepärast et muidu ei suuda me Vene meediaga ähm, võidelda. avatud ühiskonnas ei saa propaganda vastu minna propagandaga, me peaksime hoopis teistsuguseid meediakanaleid kasutama, näiteks Internetti, aga niimoodi, et äh, peame olema avatud, äh, võitlema ideede võitlust ning äh, Äh, olema igasuguste väärtõlgenduste vastu. muidugi terrorismi äh, oht ja Euroopa noorte ajupesu oht ei ole piisavalt äh, leidnud kajastamist me räägime siin küll Venemaast, aga mis siis saab ISISest ja araabia keelest, kui me ei räägi teiste vähemustega nende oma keeles, siis räägib keegi nendega meie asemel, aitäh eh,! suur tänu teile, kolleeg Toom! ja loomulikult äh, väga oluline äh, sõnavõtt ja nüüd äh, kolleeg Soidrova, palun. mina tahaksin tänada kolleeg Strojevskit koostatud raporti eest. loomulikult iga meie hulgast omab oma arvamus selles küsimuses, aga minul on oma kogemus, kakskümmend viis aastat elasin ma riigis, kus mind tegelikult väga tugevasti mõjutas Vene propaganda ja ma tean, kuivõrd ohtlik äh, see võib olla. meie püüame nüüd leida võimalusi, kuidas Vene propagandale vastu seista. selge on, et see ülesanne saab olema väga raske, et kuidas leida kõige paremaid instrumente selle jaoks niimoodi, et äh, saame nendes kokku leppida, meil on vaja tõest informatsiooni, on vaja sõltumatut meediat, äh, sõltumatut äh, trügiajakirjandust samuti. aga selles kontekstis täiskogul hääletame me ka äh, Lux auhinna küsimust ja eriettepanek on vähendada Äh, selle äh, auhinna andmise kulutusi, aga ma ütleksin, et see on tegelikult õigeks kanaliks äh, taoliste algatuse toetamiseks, sest tegemist on kõrgekvaliteetsete filmide auhinnaga ja nüüd arutame me, kas seda auhinda on üldse vaja sellisel kujul või mitte. nii et ma arvan, et me peaksime igal juhul Lux filmiauhinna küsimust toetama, sellepärast et see on üks tegevus, mis saab tõepoolest aidata teadlikkust kasvatada Euroopa väärtuste kohta samuti äh, saime me rääkida Krimmi sõltumatute organisatsioonidega ja kuulsime seda, et inimesed, kes tahaksid oma sõltumatuid äh, arvamusi avaldada, äh, neid kiusatakse taga, saadetakse välja Krimmist, sealse propaganda roll on väga tugev, inimesed ei suuda sellele vastu seista ning seetõttu on nad sunnitud äh, pagema sealt, nii et äh, ma toetan seda äh, raportit. kolleeg Trüüpel, palun. jah, aitäh, üldiselt saan öelda, et on oluline väga selgelt eristada siin propagandat ja kriitikat. ja see ei ole ilmselt lihtne ning me peame olema väga ettevaatlikud selles osas. siin on teatud äh, Vene propaganda, jah, me teame seda, ja väga selgelt on ka viidatud Putini enda poolt, et ta püüab destabiliseerida Euroopa Liitu, aga kuidas me peaksime sellele vastu seisma, ma arvan, et poliitiline vastus sellele kõigele on see, et äh, kui meil on häid lahendusi Euroopa kodanike jaoks, häid lahendusi, Äh, ja Euroopa Liit on aidanud teatud probleemide lahendamisele kaasa, minu arust on see kõige veenvam äh, suhtumine, mida me saame äh, lubada selleks, et teatud propagandale vastu seista. ma ei ole nõus sellega, et Vene propaganda on Hollandi rahvaküsitluste tulemustele suunanud ja on, on seda mõjutanud, ma arvan, et seda referendumi tulemust on mõjutanud tegelikult rohkemad aspektid ja seetõttu on oluline anda jah, õiget äh, informatsiooni, äh, toetada ka sõltumatuid meediaväljaandeid Euroopa sees ja Euroopa Liidust äh, väljaspool. palju on aga ära teha, sellepärast et meedia keskendumine teatud omanike kätes, kätesse ning meedia paljususe puudumine Euroopa riikides on mõnedes väga suur probleem me peaksime igal juhul tegutsema selles suunas, et inimesed äh, teaksid ja arvaksid, et äh, neil on äh, vaba meedia ja arvamuste paljusus. Ähm, samuti me peame sõltumatute ajakirjanike tegutsemist toetama Euroopa Liidus ning ka naaberriikide ajakirjanikel peaks olema võimalik saada näiteks praktikakohti ning häid koostöövõimalusi meediaväljaannetega Euroopa Liidus ja seetõttu ma arvan, et on ka hea mõte see, et Euroopa Liidu välisteenistuse veebileht on nüüd ka vene keeles kättesaadav niimoodi, et vene keelt kõnelevatele inimestele, Vene kodanikele on kättesaadav ka informatsioon otse, aga kui me räägime äh, pressivabaduse ohustamisest, siis äh, tõesti peaksime kõigepealt äh, vaatama, Türgi poole ja ka araabia keelt kõnelevate riikide poole me kindlasti ei tohiks mitte ainult piirduda Vene küsimuse tõstatamisega, vaid tegelikult on küsimusi palju, mida selles raportis veel peaks tõstatama. suur tänu! suur tänu, Helga, teile ja nüüd saab sõna kolleeg Tšuntis, siis Tsveer äh, ja siis äh, proua Tomato. suur tänu teile, esinaine, ma olen nõus paljude kolleegide sõnavõttudega siin niisiis olen ka ju viimased aastad kaasa teinud ja mulle tundub, et selle raporti pealkiri meenutab midagi minevikust, nimelt külma sõja aegadest. see propaganda küsimus, minu arust on see küll moodsates tingimustes küsitav, kas me peame siin sellest just rääkima. ma ei ütle, et propagandat ei eksisteeri siin igalt poolt, aga no toome näiteks Lääne-Euroopas räägitakse siin eh, eufemismide keeles, öeldakse, et see on kommunikatsioon, mida tehakse. Eh, praegune arvamuse projekt minu arust on siin täiesti külma sõja õhustikus loodud eh, siin räägitakse Ukrainast, Euroopa Liidu, Venemaa suhted loomulikult on siin olulisel kohal. loomulikult Venemaal nagu ka Euroopa Liidul on omad eesmärgid. aga mina ütleksin, et äh, me ei ole siin äh, mingisuguses ohuolukorras, Euroopa Liit ju kindlasti äh, propaganda minu arust Venemaa poolt ei ohusta, sest kui olukord niimoodi oleks, siis no minu arust tänane reaalsus on pigem ohtlik, kui inimesed ütlevad, et Euroopa Liit viimastel aastatel ei ole näidanud üles solidaarsust, ühtekuuluvust äh,, ning äh, austust äh, teiste riikide suveräänsuse suhtes, no kas äh, Venemaa propaganda peab seda välja ütlema ja kas Vene propaganda on selles süüdi, no kuulge, armsad kolleegid, kui Euroopa Liit on ohuolukorras, siis ohustab teda pigem tänane reaalsus, praegune olukord Need, kes praeguste probleemidega tahavad toime tulla, peavad kõigepealt vaatama korralikult seda, milline on Euroopa Liidu loodud poliitika, see peaks kuidagi jõudma ka reaalselt äh, meie kodanikele, siis tahtsin öelda veel midagi nimelt põhimõtteliselt räägitakse siin ainult äh, Venemaa propagandast ja ma ütlen, et tõesti selline asi on ka olemas, aga mõelgem need asjad ikkagi veel kord läbi, eriti need inimesed, kes tulevad Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest. no külma sõja ajal oli ka ju väga erinevaid režiime. ja äh, Putin on ju tänasel päeval ka põhimõtteliselt kapitalist äh, ja veidikene äh, Äh, sassis omadega, nii et äh, küsimus on, millised huvid on siin mängus? no riigi huvid ilmselgelt äh, ja seetõttu ütleksin ma, et me peame ikkagi nägema vaeva, kui me tahame, et Euroopa Liit laiendab oma huvisid, siis peame meie ise oma poliitikat muutma ja me ei pea siin mitte rääkima ainult propagandast, siin on ju erinevate riikide propagandad, Türgi, nagu ka eile juba ütlesime, ja tegelikult ka teistest äh, osapooltelt äh, suunatud äh, propaganda Euroopa Liidu suunas. jõuan kohe lõpuni, ütleb kõneleja selles suhtes keegi reageerinud ei ole paraku, nii et ma kardan, et praegu oleme me jõudnud probleemi survestamiseni, nii et nii palju siis sellest, mis ma tahtsin öelda selle kohta. järgnevalt kolleeg Zver ja siis Tamado suur tänu teile. mind üllatab äh, tänane arutelu käesoleva teema suhtes. kõigepealt tahaksin tänada neid kolleege, kes äh, selle arvamuse esitas, arvamus on hästi koostatud ja ma tahaksin õigete probleemide suhtes valida praegu õigeid sõnu, äh, kui räägime sellest probleemist, mis praegu Euroopa Liidu ees on. Äh, kõigepealt siis äh, seda tahaksin öelda, et äh, Putini režiim on kaotanud Euroopa Liidu partneri staatuse. Äh, Venemaa Föderatsioon tekitab uusi probleeme, äh, sealhulgas ka näiteks nii-öelda külmutatud konfliktidega seoses. Euroopa Liit vedas praegu seni poliitikat, et kaasata oma idapartnerlusriigid ning tuua need Euroopa Liidule lähemale ning nüüd on Venemaa kaotsi äh, lasknud selle võimaluse. Venemaa on põhjustanud ka uute pagulasvoogude tekkimise ja lühidalt kokkuvõttes äh, mõned aastad tagasi ähm, kui meediaväljaandeid jälgida, siis isegi Saksamaa avaldas ise muret, sellepärast et äh, Venemaa luureteenistused äh, Äh, intensiivistasid oma tegevust Euroopas ja ka Saksamaal. Äh, Venemaa ei näita üles mingisugust sõbralikku suhtumist Euroopa Liitu, äh, Venemaa püüab Euroopa Liitu destabiliseerida ning propaganda on tegelikult väga õige väljend selle kõige kohta. tegemist on nii-öelda pehme võitlusega Euroopa Liidu suhtes sest et selle oluliseks eesmärgiks on Euroopa Liitu destabiliseerida ning see, mida kolleeg praegu siin kirjeldas, minu arust on õige. mõningates kohtades võiks isegi veel öelda teravamaid sõnu. sest mitte ainult avalikus kommunikatsioonis, vaid ka poliitilisel tasandil on tegelikult praegu tunda tugevamat Venemaa mõju ja seda äh, nii äh, äärmusvasak- kui ka parempoolsete poolt. ka Euroopa Parlamendi suhtes sees endas on erisusi siin väga selgelt näha samas on olnud ka minevikus selliseid aegu, kus need, kes Euroopa Liitu toetasid, väga tugevat toetust ise ei nautinud. suur tänu, suur aitäh äh, selle ettepaneku eest, tahan öelda tere, tervist kõikidele kolleegidele, olen siin äh, komisjonis äh, uueks ja olen variraportööriks kohe käesoleva arvamuse jaoks ning alustan oma tööd siis kohe pihta. nimelt räägime praegu Eh, propagandast Euroopa Liidu suunal ning eh, meie raskuskese on Venemaal. tahaksin eh, tuletada teile meelde, et kõik sai alguse kahe tuhande viieteistkümnenda aasta märtsi nõukogu ettepanekust ja seetõttu on meie jaoks oluline praegu aluslepingute küsimus, kakskümmend üks artikkel Euroopa Liidu toimimise lepingust ütleb väga selgelt, selge on, et Euroopa Liit õigusriigi põhimõtet äh, ning põhiõiguste äh, kaitsmist, äh, ka inimväärikust, ka võrdsuse ja solidaarsuse põhimõtet peab jälgima. ning näiteks ka ÜRO põhiõiguste hartat. seetõttu on oluline igasuguse propaganda vastu võidelda, mille eesmärk on õõnestada Euroopa Liidu alusväärtusi. ning poliitika Euroopa Liidu sees ja Euroopa Liidust väljaspoolt tuleks samuti kaitsta. praegu on väga erilised tingimused, näiteks pagulaskriis või näiteks Lähis-Ida väga äh, õrn äh, olukord ning ka hargmaised ettevõtete tegevus Aafrikas, äh, kes mõjutavad olukorda koha peal nii et äh, informatsioonis äh, ja info, info jagamisel on loomulikult väga kahtlaseid aspekte, näiteks äh, osaliste info jagamine, kes majanduslikku olukorda sekkuvad ning selle eest seisavad, et Euroopa Liidu kodanikud saaksid kasutada oma õigusi. ning et Euroopa Liidus olevat reaalsust seatakse jalule õigesti ka väljaspool selle piire kui me vaatame meedias levitatavat informatsiooni teatud liikmesriikides, eh, siis oleme siin hiljuti näinud eh, näiteks eh, piirideta reporterid on viidanud sellele, et oluline on see, et peetaks kinni faktidest ja nendest räägitaks. mina tahaksin seda arvamust parendada, me ei saa olla nõus sellega, et näiteks inimõigusi riivataks et inimesi ei kohelda inimväärikalt ning et sotsiaalsed ja majanduslikud õigused ei ole kõigile eh, tagatud, mis inimväärikat eh, elu pakuvad kõigile. suur tänu ja suur aitäh! Eh, ja tere tulemast meile! proua Kammerväärt, palun! suur tänu, ma võin olla tegelikult kolleeg Trüüpeli sõnadega päri ja tahaksin omalt poolt äh, ka hoiatada selles osas, et me siin ei korraldaks äh, selle raporti näol tribunali äh, Venemaa vastu. see ei ole siin raportis nii selgelt küll kirjas, aga mitmed kolleegid sellele viitasid väga selgelt. ma arvan, et mitmetes kohtades Euroopa Liidus, aga ka meie naaberriikides on piisavalt palju äh, näha teatud propagandamehhanismide suhtes ja see peaks meile muret valmistama. mõtlen siin praegu näiteks Türgi peale, aga ka eh, Daeshi püüdlustele eh, Euroopa Liidus propagandat levitada. ja tõesti, ma arvan, et me peaksime ikkagi kodus omad ülesanded ka ära tegema aga Euroopas ei ole ka meediavabadus igal pool tagatud, olukord ei ole väga hea, Helga Trüppel juba meedia kontsentreeritusele teatud kätesse juba keskendus ning meedia paljususe puudusele samuti, sellele peame ka pilgu heitma, aga Saksamaal on väga oluline vale pressitendents tekkinud, et teatud ajakirjanike sõnu avalikkuses enam ei usu, usuta üldse ja me peame ka tegelikult äh, meediapädevust, äh, meediakirjaoskust parendama, äh, kasvatust ja koolitust samuti, aga ka ajakirjanike heakvaliteetset väljaõpet niimoodi, et see tagaks võimalikult paljusust informatsiooni osas meediaturul aga nagu öeldud, siis loomulikult ma äh, ütleksin, et me peaksime olema selle vastu, et me ainult Venemaale fokusseeriksime oma tähelepanu ja Venemaaga seotud probleemidele, vaatame ikkagi teistest vaatevinklitest ka asja ja selles osas me peaksime ka mõtlema selle peale, et kui äh, Euroopa välisteenistuse veebileht on vene keeles olemas, kas ei peaks siis mõtlema näiteks selle peale, et ka araabia keeles võiks olla samasugune infoallikas kättesaadav niimoodi, et informatsioon oleks araabia keeles või ka türgi keeles äh, seal kättesaadav? ka see oleks vast üheks võimaluseks äh, tagada võib-olla veidikene äh, informatsiooni tasakaalu erinevates riikides nii et nagu öeldud, ma arvan, et me peame ikkagi suurt pilti nägema ja mitte ainult äh, üksi. no ma tean, et teil on igasuguseid kogemusi, kolleegid äh, teil on ka Vene propagandaga igasuguseid kogemusi tõesti, aga ma usun, et me ei tohi ainult üksi sellele kitsalt keskenduda, vaid vaatame ikkagi terviklikku pilti ka meie raporti puhul nüüd ja praegu. suur tänu, see oli oluline teave, äh, proua Ferhajen ka mina tahaksin kõnelda sellest asjast, mida mainis ka Petra äh, loomulikult ei saa me rääkida selles raportis ainult Venemaa propagandast, me peame rääkima meedia sõltumatusest ja usaldusväärsusest. probleem on ju nimelt selles, et propaganda kui niisugune äh, üritab ennast varjata vaba ajakirjanduse sildi alla ja jätab endast mulje kui vaba ajakirjandus, siis äh, Äh, oluline on ikkagi see, et me, äh, sest sellisel juhul läheb kaduma usaldus selle vastu, mis meedias kirjutatakse ja te rääkisite siin valetajast ajakirjandusest, selline mulje lihtsalt tugevneb. Äh, vaba ja sõltumatu ajakirjandus Äh, kui ta äh, ei esinda objektiivset arvamust, siis selle meedia usaldusväärsus äh, seatakse üha rohkem küsimärgi alla ja see probleem on praegu tõsine ka ainult Euroopa sees, mitte ainult väljaspoolt tulevates meediakanalite ma arvan, et kõikides liikmesriikides torkab see silma, et on sellised suundumused, et valitsused tihtipeale üritavad natukene valetada ning äh, edastavad valeuudiseid, nii et, et me peaksime tõesti tähelepanu pöörama sellele, et me siin Euroopas samuti ei ehitaks üles sellist propagandamasinat ähm, äh, läbi vali-, valitsuste, me peame hoiduma sellest, ähm, me peame vaatama, et asjad Euroopas oleksid ka asjad korras. vaba ajakirjanduse seisukohalt on väga oluline, et meedia oleks tõesti sõltumatu, see on kõige olulisem ülesanne, mis meil siin Euroopas on. me peame hoolitsema selle eest, et raamtingimused kõikides Euroopa riikides on sellised, et valitseb arvamuse vabadus ja erinevaid seisukohti saab avaldada ilma igasuguste piiranguteta nii et, et ma arvan, et me ei peaks vaatama ainult Euroopast väljapoole, me peame vaatama ka seda, mis toimub Euroopa Liidus sees, me peame vaatama, kuidas me ise siin ajakirjandusvabadusse suhtume ja meil peaks olema julgust ka välja öelda omaenda riikide kohta, mis läheb ja mis ei lähe. minu arvates Äh, on äh, see demokraatia seisukohalt kõige olulisem, et meil on hästi informeeritud ja võimalikult objektiivsete seisukohta kodanikud, aitäh! Grazie per questa sottolineatura e poi riprenderei su questo dopo. Suur tänu! härra Bento ja siis komisjoni esindaja. suur aitäh, lugupeetud esinaine! tänane arutelu näitab väga selgelt, kui oluline see arvamus on. me peaksime tõesti härra Strojevskit tänama, et ta selle teemaga üleüldse tegelema on hakanud ja ta üritab vähemalt seda probleemi lahendada või leida võimalusi selle probleemi lahenduseks. meediakanalid täna näitavad meile väga hästi, mis Euroopas toimub eile oh, rääkisime me oma komisjonis Euroopa Liidu eelarvest ning kõnelesime sellistest programmidest nagu Creative Europe ja ka teistest programmidest ning eh, me peame eh, selliste programmide raames pöörama tähelepanu ka Euroopa minevikule. meil on vaja rohkem sõltumatut informatsiooni. paljudes riikides kõneldakse ähm, avalik-õiguslikest meediakanalitest, aga tihtipeale ähm, äh, on need just nimelt rahvuslikud meediakanalid ja see tihtipeale vähendab nende meediakanalite usaldusväärsust äh, ma arvan, et kõige olulisem äh, konflikt, mis, millega me praegu silmitsi oleme, on rändekriis ja äh, see viib selleni, et Euroopa Liidust jääb meedias negatiivne pilt. meil on vaja sellist informatsiooni või selliseid meediakanaleid, mis võimaldavad meil saada võimalikult palju usaldusväärset infot ja siis suudame me asju ka kriitiliselt hinnata. Äh, varasemal ajal Äh, äh, jah, juhtus asju, millest kõneles proua Suidrova. Äh, väga palju oli propagandat. üritati inimestele mõju avaldada, aga seejuures ma tahaksin rõhutada ka, et just juba sellest aspektist on see arvamus, mida me koostame, väga oluline, aitäh. Er- komisjon, palun kas me kuulaksime ära ka komisjoni esindaja? tänan, esinaine. eriti komisjonipoolne tegevus eelkõige koostöös ja tihedas koostöös Euroopa välisteenistusega, keda esindab siin minu kolleeg härra Kalenski eh, Istrat komirühmast Euroopa naabruspoliitika ülevaatamisel rõhutati, et on vaja paremini eh, edendada ja kommunikeerida Euroopa Liidu poliitikaid. naabruspoliitika ülevaatus samuti rõhutas, et Euroopa Liidus tuleks tugevdada strateegilist kommunikatsiooni, et valitsused mõistaksid eh, ja võtaksid arvesse ka avalduse arvamust selleks, et paremini läbi viia kampaaniad Euroopa Liidus toimuvate reformidega. Euroopa Liidu poolne toetumiseks on e-, erinevaid vahendeid Euroopa naabruspoliitika naabruspoliitika äh, äh, vahendid, äh, inimõiguste vahendid ja stabiilsus, rahastusvahendid meediaga seotud küsimused võivad olla peamiseks eesmärgiks projektis või üheks komponendiks projektiks. Nende toetamisel äh, keskendume meedia paljususele, meediavabadusele, toetame ja ajakirjanike oskuste ja professionaalsuse tase tõstmist, äh, toetame avalik-õiguslikku ringhäälinguid, äh, kutsealaste arengut, eetikanormide loomist ja toetame mitmeid meediaalaseid algatusi Need on meetmed, äh, millega juba Euroopa Liidu alalised esindused koha peal tegutsevad. Äh, me toetame ka äh, ajakirjanikke, viime läbi meediamonitooringuid, arvamusküsitlusi. Venemaa Föderatsioonis oleme käivitanud programmid iseseisva meediaga, et tutvustada seda, mida Euroopa Liit Venemaal teeb Äh, sellele lisanduvad ka Euroopa Liidu delegatsiooni tegevused kohapeal. komisjon äh, samuti rahastab avaliku diplomaatia meetmeid, mille eesmärk on tutvustada Euroopa Liidu tegevust Venemaa nõnda äh, mõttekojadele ja üldsusele see on praegu avatud projekt, selle algus on tehtud ja see on nelja-aastane projekt, projekt neli, üheksateist miljoni eelarvega sellel on kaks komponenti, naabruskond ja idapoolne ja ta keskendub teadvuse tõstmise ja infokampaaniatele. Venemaa äh, samuti äh, kaasrahastab seda äh, ja info, mis toodetakse, saab olema vene keeles meil on veel programm, millega äh, me toetame nii-öelda Media Hub äh, või sõlmpunkti äh, projekti, millega toetame meediakanaleid ja kutselisi ajakirjanikke kogu selles piirkonnas, et nad saaksid edastada Euroopa Liidu poliitikat ja pakume selleks välja koolitusi ja toetust videotoodete loomisele. me loodame seeläbi koolitada palju ajakirjanikke ja kolm kuni nelisada meediaväljundit toota Vene ajakirjanikud ja meediajuhid võivad osaleda selles Media Hub koolitusprojektis. see Media Hub on võimekuse tõstmise programm ja selle eesmärk on parandada meediakanalite ja väljundite juhtimist ja seeläbi tuleks luua ka tugev ajakirjanike võrgustik, mis soodustab infovahetust ja äh, tagab äh, selle tegevuse ka pärast projekti lõppu luuakse ka sisu jagamise platvorm inglise, prantsuse, vene ja araabia keeles äh, me samuti äh, kaasame äh, Vene ajakirjanike praktikale Euroopa Liidu meediaväljenditesse, pakume välja stipendiume üliõpilastele ja noortele ajakirjanikele, mida rahastatakse Erasmus pluss ja Horisont kakskümmend kakskümmend programmist Äh, digitaalne televisioon, online meedia, sotsiaalsed võrgustikud on need vahendid, mida see programm kasutab Euroopa Liidu tegevuse tutvustamiseks Euroopa Liidu naaberriikides. tänan. suur tänu selle olulise selgituse eest. enne kui ma annan sõna raportöörile, tahan ka ise esile tõsta mõned aspektid, mis minu arvates on olulised kuna äh, tegemist on äh, olulise tähtsusega arvamusega, mis pakub suurt huvi äh, ja mis käsitleb mitmeid tähtsaid probleeme, kuid see peab olema ka tasakaalustatud ja see aspekt tuli välja ka mitmete kolleegide sõnavõttudest. ma tänan ka komisjoni esindajad nende täpsustuste ja selgituste eest ja kuna vastutav komisjon on väliskomisjon, ja kuna see puudutab ka naabruspoliitika aspekte, meil on palju kogemusi selles valdkonnas juba minevikus, kuid on oluline, on äh, tugevdada usaldusväärsust, sõltumatust, professionaalsuse taset ajakirjanike seas ja parandada ja täiustada ka koostööd äh, meie naaberriikide ajakirjanikega. ja ma palun, et raportöör äh, võtaks arvesse ka seda laiemat pilti Äh, seda mainiti ka varem soovitusena, et see uus platvorm äh, töötaks nii vene kui ka araabia keeles, äh, et oleks rohkem kõikehõlmav lähenemine, holistiline lähenemine. ma tean, et on palju kogemusi selle suhtes, kuidas toetada demokraatiat, kuidas aidata institutsioone üles ehitada äh, EBU poole peal. Äh, EBU on tegutsenud äh, Tuneesias näiteks araabia kevade ajal esimeste valimiste järel ja tegutsete koostöös avalik-õigusliku ringhäälinguga ning sealsete telekanalite ajakirjanikega Ähm, see on tõsine aspekt, mis seondub äh, meediaga meie naaberriikides. Te mainisite Erasmus plussi ja Horisont kakskümmend kakskümmend. Äh, see uus arvamus, mida proua Magarini nagu diplomaatia teemal praegu arendab, on oluline ja see peaks äh, olema ka täiendavate allikate, rahastamise allikate võimaluseks, sest see täiendab meie välissuhtlust, selleks on vaja investeeringuid ja mu kolleeg ütles väga õigesti, et me ei tohi unustada oma komisjonis, nagu te rõhutasite ka oma sõnavõtus, et me peame ka oma ajas korra sisse seadma. see selleks, et ka meie tegevus oleks usaldusväärne, proua D'Amato ja proua Trüüpel mainisid seda. me peaksime ka nõudma äh, sõnavabaduse pluralismi tingimuste täitmist. ja toetame sellist ajakirjandust, äh, mida ei hirmutata ja seda ka oma koduriikides ja ja selleks on loodud ka Firenzos meedia pluralismi vaatluskeskus äh,. on palju aspekte, millega te olete juba tuttavad, neid ei ole vaja üle korrata. kuid teisena mainiksin seda, et me peaksime pöörama suuremat tähelepanu asjaolule, et nõndanimetatud propaganda või äh, äh, küsimuste oluliselt muundatud esitlus on ohtlik, nagu näiteks välisvõitlejad, kes tulevad tagasi, see ei peaks toimuma ühes suunas, see peaks olema vastastikune, me peaksime õppima ka oma vastaspoole kolleegidelt, eh, eh, ajakirjanikelt kuidas ka meie omalt poolt saaksime tegelikku olukorda teistmoodi kajastada. ma usun, äh, äh, komisjoni teatis lisaks nendele algatustele on oluline ja tuleb veenduda, et see teatis loob vajalikud tingimused sellise kommunikatsiooni täiustamiseks ja suur tänu äh, kolleegidele, kes esitasid omapoolsed kommentaarid, tegemist on olulise ja väga tundliku teemaga. tänan kolleege. Äh, tahan äh, teile meenutada, et meil siiski on üks meil on probleeme, sest kui meil ei oleks probleeme, siis ei oleks ju ka seda arvamust vaja. meil on tegelikult üks üsnagi tõsine probleem. ma tahaksin rõhutada äh, et tegemist on arvamusega, mis puudutab äh, väliskomisjoni raportit. tegemist on ainult arvamusega ning see arvamus äh, peaks arvestama asjadega, mis on meie komisjoni pädevuses. me ei saa äh, koostada sellist arvamust, mis käsitleb asju, mis puudutavad teiste komisjonide pädevust tahaksin keskenduda kolmele olulisele asjale kõigepealt äh, pealkirja mõisted, mida kasutatakse. Äh, pealkirjas äh, viitame me kolmandatele osapooltele, mitte Venemaale pealkirjas kõneleme me nendest meetmetest, mida kasutavad kolmandad osapooled, nii et, et see puudutab ka Türgit ja Araabia riike ja ka teisi riike. siis mm, me peame arvestama propaganda äh, definitsiooniga. Äh, propaganda ei puuduta ainult valeinfo edastamist. Äh, propaganda on edukas siis, kui tõene ja valeinformatsioon omavahel segi aetakse, neid segamini pakutakse. me ei tohiks kõnelda üksnes ähm, vae-, vaenulikkusest, äh, mida Venemaa meie suhtes üles näitab. mõned meetmed äh, ei vaja mitte mingisuguseid vastumeetmeid, sellega ma olen nõus, aga me peaksime siin äh, arvestama paari täiendava küsimusega. ma olen tõesti nõus sellega, et äh, äh, sõltumatu ajakirjandus on väga oluline, nagu ütles proua Toom. Äh, meil on vaja selliseid internetilehekülgi, kus inimesed saavad infot nende emakeeles ja me peame võitlema ka vihakõne vastu, iseäranis internetis. ma tahaksin öelda, et minu vaatluste või tähelepanekute põhjal on Äh, vihakõned viimasel ajal väga professionaalseks muutunud. Äh, siin on äh, tegu justkui sellise sisemise agressiooniga, aga väga paljudel vihakõnedel on tõesti professionaalne iseloom ja ma arvan, et me siin oma komisjonis peaksime nendest professionaalsetest vihakõnedest kõnelema, me peaksime sellele vastu astuma, see on tänapäeval üks suur väljakutse, mis meie ees seisab. Äh, vihakõned on Euroopas omandanud professionaalse iseloomu ja seda tahaksin rõhutada. teine asi, mis samuti väga oluline on, äh, sede komisjonis, äh, mis on ahveti allkomisjon, kõneldakse väga sageli hübriidsõjast seda mõistet on juba äh, defineeritud äh, sellise asümmeetrilise sõja puhul on äh, propaganda samuti väga oluline. kas sõdurid on Donbassis või ei, kas seal on need nõndanimetatud rohelised mehikesed või ei? kuidas me peaksime kirjeldama Krimmi anneksiooni, kas see on tõeline anneksioon, kus territoorium lihtsalt võeti üle ma olen äh, siin ka keeleküsimustega tegelenud. Äh, olen äh, ka selle valdkonnaga varem professionaalselt tegelenud ning tahaksin viidata sellele, et Venemaa propagandal ei oleks edu, kui kui tulemused ei ole sellised, mis, mida me praegu tunnistame. Hollandi referendum ei olnud üksnes äh, propagandatöö tulemus, aga propaganda loomulikult mängis selle kõige juures tulemu-, äh, rolli, aga referendumi tulemus äh, Äh, sõltus väga palju nendest keerukatest faktidest, siin ei saa lihtsustada ning äh, veel üks äh, asi, me peame või me ei tohi unustada, et meie komisjon peab äh, ka äh, ennast väljendama teatud moel, me peame olema ka kriitilised. Äh, me peame olema avatud, me peame olema tolerantsed, me peame olema paremini informeeritud ja me peame näitama ka üles vastupanu propagandale, noorte inimeste harimine ja koolitamine Äh, neile kriitikaoskuste andmine äh, aitab võidelda valepropagandaga ning äh, me peame keskenduma tõesti oma pädevuses olevatele asjadele ja me peame rõhutama selles arvamuses, et me tõesti seisame silmitsi pro, äh, probleemiga ja seda ei tohi alahinnata, aitäh. kolleeg Zdrojevski. suur tänu, härra Zdrojevski loomulikult äh, harimise ja hariduse aspekt on oluline. tegemist on väga olulise raportiga ja arvamusega ja äh, seda jälgivad suure tähelepanuga kõik variraportöörid ja äh, huvitatud kultuurikomisjoni liikmed. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teine mai kell kaksteist. ja meie viimane päevakorrapunkt äh, kujutab endast samuti väga olulist teemat. Äh, arvamuse koostaja Stefano Maulo, ma õnnitlen teda, et see on tema esimene raport meie komisjoni liikmena ning teemaks on sagedusala nelisada seitsekümmend kuni seitsesada üheksakümmend megahertsi kasutamine liidus. me oleme teadlikud sellest, et komisjon on teinud ettepaneku koostada ühine raamistik, millega tagatakse lairibavõrgu tulemusliku kasutamise ja tingimuste ühtlustamise ning on kavandanud ka äh, koordineerivad meetmed üleminekuperioodi jaoks. arvamus käsitleb just seda temaatikat. me oleme teadlikud sellest, et esimene ettepanek Äh, keskendus selle sagedusala jaotamisele kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. ja ma annan kõigepealt sõna arvamuse koostajale ja siis variraportööridele, tänan teid juba tehtud tööst ja sekretäriaati. meie komisjon jälgib suure tähelepanuga. toimuvad, äh, äh, meie soovime, et et eh, seda sagedusalas kasutatakse meediaotstarvel, nii nagu ette nähtud. kolleegile palun. tänan, esinaine, ma teen lühikese sissejuhatava sõnavõtu, te ise juba rõhutasite selle arvamuse tähtsust, arvestades seda, mida komisjon on välja pakkunud eh, seda sagedusala, mida kasutatakse maapealse digitelevisiooni jaoks, eh, hõlmab sagedusi nelisada üheksakümmend kuni seitsesada üheksakümmend neli ja me teame, et on suurenenud nõudlus lairibavõrgu teenuste jaoks ja selleks on vaja eraldada äh, täiendavat spektrit kasvava nõudluse tõttu ja komisjon on sellega tegelenud, pakkunud välja tasakaalustatud pikaajalise äh, lähenemise. komisjon on ette näinud ühise vahetusgraafiku selle äh, sagedusala jaotamiseks ja tehniliste tingimuste harmoneerimiseks äh, ning samuti koordineerivate meetmete loomiseks äh, selle ülemineku äh, soodustamiseks. nagu te ütlesite, äh, ette on nähtud aastaks kaks tuhat kakskümmend ja esinaine palub, et äh, sõnavõtja loeb, loeb aeg- ähm,, ähm, alla seitsmesaja üheksakümne megahertsi komisjonid on näinud pikaajaline äh, jaotus audiovisuaalsete ja meediateenuste edastamiseks äh, üldsusele, selleks, et arvestada äh, digitaalse ja maapealse digitaalse televisiooni erinevate spektrite ja tasemetega, mis tähendab seda, et see sagedusala saab olema vabastatud audiovisuaalsetele teenustele kuid komisjon pakkus välja ka paindliku lähenemise, mis võimaldab pakkuda seda sagedusala teistele teenustele teatud tingimustel äh,. Äh, raportöör igati toetab äh, komisjoni soovi äh, reageerida äh, audiovisuaalteenuste erinevate pakkujate vajadustele ja keskendub kolmele olulisele teemale. Äh, ja tähtaeg selle sagedusala ümberjaotamiseks ning digitaal, maapealse digitaaltelevisiooni väljaviimiseks sellest sagedusalalt äh, kujutab endast suurt äh, väljakutset äh, nendele liikmesriikidele, kus DDT on põhiline äh, äh, teleteenuste platvorm. hetkel näiteks Euroopa Liidus, Prantsusmaal ja Saksamaal on juba kasutusel see seitsesaja üheksakümne megahertsine äh, sagedusala, kuid äh, näiteks Soomel ja teistel on alles kavad järgmisteks aastateks. enamik liikmesriike on selle sagedusala kasutusõiguse äh, ette näinud ka ähm, pikemale perspektiivile, ähm, kaugemale kui kaheksakümmend kakskümmend, seega Äh, paika pannes väga ranged äh, tähtajad ka maapealsele digitelevisioonile selle sagedusala vabaks laskmiseks. Äh, komisjon arvestab teatud liikmesriikide vajadustega selleks, et vältida sellist jäikust lähenemises ja raportöör pakkus välja selle tähtaja pikendamist kolmekümne esimeseks detsembriks kaks tuhat kakskümmend kaks, selleks et kõikidel liikmesriikidel oleks piisavalt aega tagada selle sagedusala kasutamine äh, mobiilside vajadusteks. Äh, lähtutakse LAMI aruandes esitatud ettepanekutest äh, selle paindlikkuse variandi kasutusele võtmine äh, alternatiivseteks teenusteks, äh, näiteks elektroonilise kommunikatsiooni teenusteks ja teisteks lairibavõrgu teenusteks, nii nagu Lami raportis on välja pakutud ja sama soovitas ka äh, raadiospektripoliitika töörühm äh,. ja alla seitsesaja üheksakümne megahertsi sagedusala äh, mis on spekter nelisada seitsekümmend kuni kuussada üheksakümmend neli, äh, peaks olema tagatud äh, avalik-õiguslikul ringhäälingul kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend ja selles mõttes raportöör leiab, et see paindlikkuse variant ei ole praegu ajakohane ja see tuleks kustutada seitsesada üheksakümmend megahertsi tuleks jätkuvalt kasutada äh, digitaalse Äh, ringhäälinguks kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend, kuna on ette nähtud äh, selle ülevaatus aastal kaks tuhat kakskümmend viis ja raportöör leiab, et äh, selleks on vaja küll läbi viia põhjalik uuring ja testid, et välja selgitada, kas see on pikemas perspektiivis kooskõlas liikmesriikide vajadustega. raportööri ettepanekud on kooskõlas äh, Äh, selle välja pakutud kakskümmend, kakskümmend viis, kolmkümmend äh, ajagraafikuga Lami aruandes. raportöör sooviks äh, samuti käsitleda ka häirete ja üleminekukulusid, kuna üleminek nõuab ka tehnilisi muudatusi maapealse digitaaltelevisiooni valdkonnas ja tarbijad peavad vahetama seadmed kodudes ja Ringhäälingu organisatsioonid peavad tegema muudatusi oma taristus, sellega kaasnevad märkimisväärsed kulutused. ja äh, varasem kogemus, kui äh, vabastati kaheksasada äh, megahertsi sagedus, võib öelda, et võivad tekkida häired ja tuleb kaitsta maapealset digitelevisiooni kahjulike häirete vastu see on oluline kultuuri jaoks, kuna meie peame tagama olemasolevate seoste jätkumise ja liikmesriigid peavad tagama ka piisavalt aega ja äh, rahalisi vahendeid üleminekuks ning äh, ähm, ma pean selle digitalisatsiooni ülekannete häirete vältimiseks näiteks kui me räägime äh, mobiilside poolt tekitatavatest äh, häiretest ja äh, programmi tootmise ning erisündmuste edastamisel kasutada raadiomikrofonide poolt tekitavatest häiretest. suur tänu! väga selge kirjeldus, mis hõlmab just neid küsimusi, millega seisavad silmitsi Euroopa Ringhäälingu organisatsioonid kes peavad äh, tagama mitte ainult ülemineku, vaid tagama ka Euroopa kultuuri rolli säilimise. suur aitäh, äh, tahaksin tänada ka kolleegi äh, suurepärase raporti eest, ma toetan raportööri täielikult ning tahaksin teda tänada ka väga hea koostöö eest ma arvan, et kolleeg on kõiki meie komisjoni jaoks olulisi punkte maininud ja tahaksin teda tänada sellele, et ta viitas Lami raportile. ma arvan, et Äh, väga äh, oluline äh, on just arvestada, et LAMi komisjoni ettepanek oli väga tasakaalustatud. ma toetan täielikult selle paindlikkuse variandi kustutamist sellest ettepanekust, sest ma leian, et see klausel sellisel kujul, nagu ta praegu sõnastatud on, jätab võimaluse liikmesriikidele Eh, seda eh, eh, ringhäälinguteenuseid ja, ja teisi teenuseid selles sagedusalas kasutada. ma leian, et täiesti õige on ka see, et me üleminekukuludest kõneleme et me ka selles õiguloome, õigusloome ettepanekus väga selgelt välja ütleksime, et meil on ju ka äh, kogemusi eelmisest ametiajast, äh, siis me võtsime sarnaseid õigusakte vastu, nii et, et meil on liikmesriikidest kogemusi, et need äh, üleminekukulud äh, äh, ei äh, selleks, nende kulude katmiseks on olemas ka vahendid, eh, võib-olla eh, võiks siis eh, Ringhäälingu turg selle eest hoolitseda, aga ma arvan, et näiteks need äh, seadmed, mis kasutavad tööks raadiomikrofoni, mis juba eelmisel korral pidid oma sagedusaladest loobuma, peavad nüüd jälle võtma kasutusele uue tehnika ja neil peab olema võimalus selle eest ka mingeid hüvitust saada, paljudes liikmesriikides selle kohta mingeid reegleid ei ole, nii et, et me peaksime siis kehtestama ka mingid reeglid, et liikmesriigid tõesti mõtleksid nende kulude üle. meie varem juba kul-, kultuurikomisjonis mõtlesime sellele ja ma arvan, et ka sel korral peaksime me väga eh, selgelt selle välja ütlema, et, et ITRE komisjon eh, peaks ka selle komisjoniga tegelema, sest meil on eh, olnud eelmisel ametiajal väga pikad ja väga intensiivsed arutelud sellel teemal ja meie komisjon üritas siis rõhutada, kui oluline see asjad on nii et, et kui me teatud sagedused äh, vabaks anname, äh, siis äh, me peaksime tõesti vältima seda, mis juhtus eelmisel korral, me peaksime siis kultuurikomisjonis väga tugevalt arutama seda tööstuskomisjoniga, ma ei tea, kas need arutelud on jällegi nii ägedad kui eelmisel korral, ma loodan, et mitte, aga me peaksime vähemalt üritama siis tööstuskomisjoniga leida mingi aruka kompromissi, Äh, äh, mis arvestab ka siis maapealse digitele-, äh, tele, televisiooniga, sellepärast et Äh, need äh, süsteemid, mis meil praegu on, äh, neil on ka vaja, nende tulevikule on ka vaja mõeldud, nii et, et aastani kaks tuhat kolmkümmend peaks asi tõesti olema selge. me peaksime andma kõigile osapooltele piisavalt aega alternatiive leidma. ma leian, et see on oluline Eh, iseäranis selleks, et arvamuste paljusust ja eh, eh, pluralismi Euroopas säilitada ja see on seotud ka selle teise teemaga, mida me täna arutasime, aga suur-suur aitäh, ma arvan, et ma esitan mõned muudatusettepanekud. aga praegugi on see juba üsna hea, aitäh. aitäh, Petra. proua Trüppel olge hea, hakake pihta ja siis äh, saab äh, kolleeg sõna. okei okay,, thank you, Enn. ja oh, ich möchte suur tänu! ka mina tahaksin äh, tänada raportööri, ma olen üldiselt tema võetud joonega päri, ma arvan, et kõik olulised aspektid, nii nagu eelkõneleja ütles, on välja toodud ja saan olla sinuga ka päri, Petra aga tahaksin tõstatada sellise küsimuse, et viimastel aastatel oli selge, et äh, on kasvav konkurents nende vahel, kes äh, lainesagedusi või sagedusalasid on kadunud, äh, kasutanud, on toetanud neid väga tugevalt ning ka mobiiliettevõtjad, kes on tahtnud selle muutust sagedused on avalik hüve, mida peaks rõhutama veel ja minu arust on see üks keskne aspekt, mida meie ka käesolevas raportis peaksime veel kord rahe, äh, rõhutama sa ütlesid, eh, eh, Petra, just, eh, et digitaalne televisioon ei ole võib-olla alaline ülekandevorm, aga me tahame mitte näha sagedusalasid ainult majandushüvena ja majanduskaubana, vaid tegelikult need peaksid aitama meie tehnilist taristut üles, üleval hoida ja see on avalik hüve ja seetõttu meie jaoks ka väga oluline teema. me teame ka, et mõningates riikides on juba seitsmesaja sagedusala megahertsi sagedusala kasutatud, aga mitte kõikides äh, liikmesriikides ja seetõttu äh, on vaja kindlasti äh, üleminekuaega, sellepärast et digitaalne televisioon, nii nagu seda üle kantakse, on olnud keskseks ja ma ei, kindlasti ei, tahaksin rõhutada seda, et mida ütlesid ka Mauro ja Petra, et see Äh, üleminekuaeg ja paindlikkus äh, alla seitsmesaja megahertsi kasutamist ei ole praegu õigel ajahetkel sündinud. Äh, siis õige on ja raportis on ka öelnud, et alates äh, kahekümne, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks äh, peaks neljasaja seitsmekümne ja seitsmesaja üheksakümne megahertsise sagedusala avamisega ning siis edasi seitsmesaja megahertsine äh, lairibaühendus, siin peaks olema ka tähtajad paigas ning äh, ei peaks äh, mitte tekitama sellist ebakõla ja ebaselgust siin, siis äh, härra Maul poolt äh, ka üle võetud ettepanek, äh, küsimus nimelt, et kui me vaatame üldiselt sagedusalade kasutamist, siis komisjon ju pani ette, et seitsmesaja üheksakümne neljase sageduse äh, kasutamise lõpetamine, äh, siis aga ka see üheksasaja seitsmekümne megahertz äh, peaks ikkagi jälgima seda, et mis täpselt uute teenustega, millised sagedusalasid kasutatakse, niimoodi, et me näeksime tervet spektrit ja vaataksime, kuidas seda uute tehnoloogiatega kasutatakse et äh, siin ilmselt tehakse väga vähe muudatusettepanekuid, kui üldse, siis äh, kultuurikomisjon äh, peaks andma väga selge signaali, et meie tahame sagedusala poliitikaga järgmistel aastatel väga vastutustundlikult ümber käia ja me peame vaatama, mis ITRE siin osas ette võtab, aga mis puudutab meediapaljususe tagamist Euroopa Liidus, siis meil on väga palju häid argumente, mis meie kasuks räägivad. tehniliste edusammude osas peame kas tegema selgeks selle, et arengutega peavad olema äh, seotud äh, ka väljaanded aastaks kaks tuhat kolmkümmend. Grazie, Liuer. Grazie teile. suur tänu. Äh, härra Liuer, tänan esinaine ja suur tänu raportöörile töö eest selle äärmiselt tehnilise ja keerulise valdkonna teemaga. Need teemad on üsna nii-öelda kuivad teemad, ja sageli ka tarbijate jaoks nad ei ole niivõrd olulised. suur tänu, et te olete piisavalt julge sellise eh, tehnoloogiaga seonduvate teema ülesvõtmisel. ja äh, minu lootus ECR koordinaatoriga on olnud just selliste raportite puhul, kuid äh, üks põhjusi, miks sellega on vaja tegeleda, on selles, et maapealne digitaalne televisioon äh, Äh, nagu me teame, kosmissioonis on kõige enim levinud Euroopa Liidus telesaadete ülevaatamiseks ja jõuab üle saja miljoni majapidamiseni ja Ühendkuningriigis on see eriti asjakohane, sest kõik meie avalik ringhäälingu õigus, äh, avalik ja õigusliku ringhäälingu äh, telejaamad kasutavad neid sagedusi ja on oluline tagada ähm, sujuv üleminek seitsmesaja megahertsi sagedusalale, et ka tarbijatel oleks juurdepääs audiovisuaalsele sisule ja teenustele. nagu me ütlesime, et see tehniline üleminek turg tähendab mitmete liikmesriikide jaoks mitmeid sisulisi raskusi ja kuigi ECR toetab komisjoni ambitsioonikat eesmärki eh, selle sagedusala eraldamiseks lairiba võrgule, tuleb ette näha siiski teatud paindlikkust, kui tekivad mingid viivitused ja raportöör oma muudatusettepanekus samuti tunnistab, et võib-olla on vaja rohkem aega eh, selle ülemineku äh, lõpuleviimiseks koha peal ja ECR loodab, et ka lähimuspõhimõttest lähtutakse äh, liikmesriikidel oma spektri äh, avamisel ja me loodame, et et riikliku spektrumi eh, kindlaksmääramisel eh, riiklike vajaduste ja nõud-, nõudluse kindlaksmääramiseks ja litsenseerimistingimuste kindlaksmääramisel nende eh, sageduste eraldamisel. ja minu arvates komisjon oma ettepanekus juba seda üsna proportsionaalset lähenemist kajastanud, nagu ma eile juba mainisin, kui ma rääkisime ülekantavusest, siis Euroopa Liidu äh, Äh, seadusandjad äh, peaksid alati silmas pidama, et seadustega ei kaasne soovimatud tagajärjed ja tuleb silmas pidada, et kuigi liikmesriigid on valmis tehnilise uuendusega kaasa minema, äh, kuid äh, samas tuleb arvestada ka, milline on liikmesriikide võimekus selle spektri kasutamisel. ja tuleks vältida igasuguseid piiranguid me võiksime arutleda poliitikute iseloome ja nende tööd selliste tehniliste teemade kallal. Need ei ole nii põnevad mõnikord, kuid, kuid need teemad tähendavad seda, et tuleb üht-teist korda saata ja ma loodan, et raportöör seda saavutab ja sellele järgnevad ka edusammud. suur tänu. ja nüüd härra Huntis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε aitäh, lugupeetud äh, esinaine, ka mina tahaksin tänada meie raportööri tehtud töö eest. ma olen nõus äh, tema üldiste märkustega, aga kallid kolleegid, ma tahaksin öelda, et tegemist on teemaga, äh, mis ei ole sugugi kerge siin on väga palju tehnilisi elemente, aga see ei ole siiski ainult tehniline teema, sest et äh, kui see oleks ainult tehniline teema, siis komisjon ei oleks oma arvamust avaldanud. mina olen äh, hariduselt elektriinsener, nii et, et ma olen äh, tehniliste asjadega üsna hästi kursis ja, ja tahaksin tõstatada küsimuse, et miks meie komisjon peab üldse selle teemaga tegelema, aga sellepärast, et see sagedusala, kas seda kasutatakse või ei, see on avalikkuse omand, seega tegemist eh, on eh, aruteluga, kus me vaatame, kas teatud lainesagedusala on võimalik kasutada või ei ja Euroopa Parlament peab tagama selle sagedusala kasutamise äh, näiteks äh, tagama selle, kuidas tegutsevad erinevad ettevõtted, kes seda, neid platvorme kasutavad äh, ja seda tegema niimoodi, et avalikkuse huve ei kahjustata äh, need tooted, mis äh, inimestele pakutakse, need peavad olema äh, rahuldava kvaliteediga. Äh, see on see asi, millele me peaksime oma töös tuginema, me peame läbi vaatama erinevad komisjoni ettepaneku sätted ning selle kohta siis selles arvamuses oma seisukohad välja ütlema. üldiselt ma olen selle arvamusega nõus ja mul on veel paar muud märkust ka tuleb pöörata tähelepanu konkurentsile teenusepakkujate vahel, mis puudutab digitelevisiooni, raadiosidet, äh, traadita sidet. Euroopa Parlament äh, ei saa sekkuda sellesse konkurentsi ühe või teise poole kasuks. ma arvan, et meie arvamus peaks eelkõige keskenduma sellele, et me kaitseme eh, praegust olukorda. ma ei tea, kas eh, komisjoni esindaja on saalis kohal, kui on, siis ma tahaksin talt küsida, et miks me peame niimoodi kiirustama eh, miks need tingimused on nii karmid ning mul on veel üks küsimus. ma tahaksin loota, et Äh, tähendab, teatud riigid on selle äh, sagedusala juba kasutusele võtnud, kuidas on lugu üleminekufaasiga? Äh, oleks väga hea, kui komisjon oma seisukohti selles küsimuses väljendaks. tõenäoliselt esitan ka mõned muudatusettepanekud, aga praegu väljendasin oma üldist arvamust, aitäh. Mm, noise, I don't know, this is a iPhone uh, or something so, sorry, because ma ei tea, kas kellegi iPhone häirib äh, süsteemide tööd äh, või ei? Allora, lei ha evocato il... tänan teid, niisiis. ja viimasena sõna äh,, viimane sõnavõtja viitas komisjoni esindajale, härra Kais on kohal ja annangi talle sõna nüüd. suur tänu, esinaine. tere hommikust, daamid ja härrad esitati mõned küsimused ja ma tahaksin nendele vastata ja võib-olla reageerida mõningad, mõningatele murepunktidele, mille tõstatas raportöör äh,, mis leidsid kajastust ka äh, parlamendisaadikute sõnavõttudes. esiteks on oluline täheldada, et nii internet kui ka ringhäälingul on kultuuriline mõõde seda tunnistatakse ka LAMI aru, aruandes, et tegemist ei ole majanduskultuuri vastu, vaid asi on selles, kuidas need omavahel lähendada, et mõlemad osapooled võidaksid sellest. selles mõttes äh, mitmed LAMI aruandes sisalduvad elemendid on üle võetud ka meie ettepanekusse ja muuseas ka see paindlikkuse variant oli äh, osaks LAMI aruandest ja võib-olla ma selgitan täpsemalt, miks. Äh, liikmesriigiti on olukord erinev selles mõttes, kui palju liikmesriikides kasutatakse äh, maapealse digitaaltelevisiooni teleülekannete jaoks võrreldes teiste platvormidega, näiteks kaabeltelevisioon või satelliittelevisioon. mõningates riikides on see DDT kasutus madal kuni viis protsenti, teistes ähm, riikides kuni üheksakümmend protsenti, mis on suurim osa sellest platvormist. ja sellest mitmekesitusest lähtudes oli vaja tagada teatud paindlikkus liikmesriikide jaoks et selle paindlikkuse variandi kustutamine tähendaks seda, et liikmesriigid ei saa kasutada sagedusala, mis ei ole vajalik äh, äh ringhäälinguks me komisjonis ütleme, et me tahame kaitsta seda ringhäälingu võimalust ja seda mainis ka raportöör, aga need liikmesriigid, kes ei vaja seda spektrit, peavad omama teisi võimalusi. seda mainis ka härra Lõuer, et paindlikkust on vaja. ja kui me ei taga sellist paindlikkust ja ütleme, et see on ainult downlinki jaoks, siis Euroopa Liiduna me jääme ilma võimalusest mõjutada rahvusvahelist standardiseerimise protsessi. ei tohi unustada, et see jätkub järgmise kahe-kolme aasta jooksul ja kui me ei väljenda oma soove, siis nemad jätkavad standardite kehtestamisega, seadmed luuakse ja kui me jätkuvalt paari aasta jooksul äh, tegeleme selle paindlikkuse aspekti uurimisega, võib-olla on seadmed juba valmis ja kasutusel, sest tegemist on ülemaailmse tööstusharuga, mis tähendab seda, et kui me jääme oma ettepanekutega liiga hiljaks, siis võib-olla standardimise protsessis ja seadmete tootmises sellega enam ei arvestata ja see saab olema Euroopale kahjulik kui me saaksime midagi ära teha äh, piiriülese koordineerimise soodustamiseks ja me leiame, et see downlinki variant on ainuke võimalus selleks, siis äh, tuleks ka seda kaaluda. allalingist on juttu. teiseks, äh, kui me räägime erinevatest tähtaegadest, nagu komisjon välja pakkus aastaks kaks tuhat kakskümmend, tuleb mõista, et äh, asjad ei seisa paigal, tegemist on olulise äh, raportiga mitte ainult mobiiltehnoloogia jaoks, vaid ka nõnda-öelda viienda põlvkonna 5G tehnoloogia jaoks, mida arendatakse. me teame, et need standardid on juba kehtestatud. me teame, et teised piirkonnad on ette jõudnud, Hiina näiteks, Hiina valitsus on teatanud, et aastal kaks tuhat kakskümmend käivitatakse äh, 5G teenuste kommertskasutus, me teame, et ka Jaapan on soovis seda äh, kasutusele võtta olümpiamängude ajal, seega asjad arenevad ja kui Euroopa Liit tahaks 5G arengus olla e juhtrollis, siis peame selle arvestama, seega me leiame, et kaks tuhat kakskümmend on oluline tähtaeg. me mõistame, et mõnede liikmesriikide jaoks see saab olema väljakutseks. me oleme valmis tegema koostööd liikmesriikidega, et äh, analüüsida, mida on võimalik ära teha, on äh, kompensatsioonivõimalused Äh, kui need hüvitised on, ei ole vastuolus riigiabi reeglitega, näiteks hiljuti Prantsusmaal tehti ettepanek äh, hüvitada tarbijatele üleminekukulud, seega äh, neid muudatusi võib toetada, kui need ei ole vastuolus riigiabi reeglitega ja me loodame teha teiega koostööd, et leida võimalusi kõigi selle teos, teostamiseks õigeaegselt ja me oleme ette nähtud piisava aja selle saavutamiseks ja ma loodan, et meil see õnnestub teie abiga. Thank you, Mr Guys, capisco la, le sue osservatsiooni e.... suur tänu ja suur aitäh kõikidele teie märkuste eest, igal juhul peaksime püüdma äh, siis anda siit omalt poolt äh, mingisuguse vastuse, mis äh, ei ole niivõrd paindlik või ei tundu niivõrd paindlik, et me enam tasakaalu ei leia, siis ühest küljest süsteemi kaitsmise ja edasiste võimaluste eest, nii et küsimus on eelkõige tarbijate kaitsmises ning äh, ka sagedusala süsteemis, mis oleks hästi kasutatav. nüüd kuulame ära veel ka raportööri ja siis äh, kolleeg Maulo kõigepealt, kas tahaksite nüüd sõna vastuseks? jah, kuulsin ära siin suure huviga meie kolleegid ja tänan teid kõiki solidaarsuse eest. nii nagu juba öeldud, ei ole tegemist lihtsalt mitte tehnilise probleemiga, sest jah, uued tehnoloogiad, mis saavad ja peavadki arenema hästi, aga küsimus on teises järgus ka poliitiline ja komisjon on selle eest vastutav, et äh, digitaalne äh, televisioon äh, saaks kaitstud nii maapealne kui ka satelliittelevisioon, küsimus on ju ka tööhõives ja töökohtades Euroopas ja komisjoni toodud näited peaksime me läbi mõtlema hoolega eriti kui me mõtleme siin 5G eh, võrgule ja LAMI raportile, mis on minu jaoks eh, selliseks eh, mõõdupuuks, seal pannakse ka piirmäärad paika ja minu arust on see väga õige lähenemine. nii et võimalus siin pärast aastat kaks tuhat kakskümmend veel kahte aastat kasutada, mis tagab, et Äh, paindlikkus, mida Euroopal vaja on, on ka olemas. Äh, samuti pakub see ka äh, mobiilivõrkudele võimaluse areneda. suur tänu, tuletan meelde, et teise maini kella kaheteistkümneni, ütleb esinaine, on võimalik teha ka muudatusettepanekuid ja ma äh, soovin kolleeg Maalule tõesti kõike head, suur aitäh kõikidele töö eest, äh, variraportööridele äh, ka suur tänu ja sekretäriaadile samuti, ütleb proua esinaine. mul ei olegi rohkem teadaandeid, lisab ta kolmkümmend mai kell kolm on meie järgmine koosolek, suur aitäh kõigile osa võtmast, suur aitäh komisjonile ja soovin kõigile head päeva!